ja siis jälle pärastlõunal kella kolmest kella üheteistkümneni ja päevakord on parlamendi kodulehel üleval. aitäh, daamid ja härrad, aitäh, härra volinik, aitäh äh,